kallid kolleegid, lugupeetud härra volinik, me jätkame istungit. eilse istungi protokoll on kõigile tutvumiseks edastatud, selles suhtes ma vaidlustusi ei näe, seega on eilne protokoll vastu